Good morning, ladies and gentlemen, may I ask you tere hommikust, lugupeetud daamid ja härrad, palun võtke istet, nii et me saaksime alustada tänase regikomisjoni koosolekuga. Thank you very much uh.... suur tänu alustame päevakorra kinnitamisega. kas on äh, ettepanekuid äh, päevakorra kohta, soovitusi? ei? nii et äh, võime meie päevakorra projekti kinnitada. järgmisena varasemate kohtumiste protokollide kinnitamine kahekümne teine kuni kahekümne kolmas november, seitsmes detsember, neljateistkümnes detsember. Nende koosolekute protokollid on äh, saadaval äh, veebis. ja kui keegi vastuväiteid äh, protokollidele ei esita, siis need on käesolevaga kinnitatud. ja järgmisena esimehe teadaanded, mul mõned teadaanded on. kõigepealt äh, kahekümne teisel jaanuaril käesoleva nädala esmaspäeval toimus COSAC-i äh, kohtumine. see on äh, riiklike parlamentide Euroopa asjade komisjonide koosolek, seal räägiti Bulgaaria eesistuja programmist, äh, see toimus äh, Sofias, ma olin kutsutud sinna koos härra Timmermansi, Euroopa Komisjoni asepresidendiga. ma andsin COSAC-i liikmetele teavet äh, meie komisjoni tööst ja seal see kokkusaamise põhiteemaks oli Euroopa tulevik ma juhtisin nende tähelepanu sellele, et kõik meie raportid, sealhulgas algatusraportid ja rakendusraportid, on kõik suunatud Euroopa tuleviku kujundamisse, eriti ühtekuuluvuspoliitika kujundamisse. minu ettekanne võeti väga hästi vastu, ilmselt sellepärast, et meil oli kohtumine riiklike parlamentide esindajatega, igal juhul oli see väga meeldiv kohtumine. ja teiseks tahaksin teile teada anda, et äh, samal kohtumisel teatas äh, härra Timmermans, et äh, tööd alustab lähimuspõhimõtte rakkerühm, mis on loodud president Junckeri poolt. algselt oli idee selles, et äh, rakkerühma oleks kaasatud ka Euroopa Parlament, aga nüüd on otsustatud, et äh, seal hakkavad osalema riiklike parlamentide esindajad, kes määratakse COSAC-i poolt ja samuti kolm liiget regioonide komiteest ja nimetatud siis ka antud institutsiooni poolt algne idee oli kaasata ka Euroopa Parlament, aga nüüd äh, Euroopa Parlament selles rakkerühmas äh, osalema ei hakka. selline on olukord äh, hetkel. mõte on selles, et antud rakkerühm hakkab välja pakkuma ja arutama ideid lähimuspõhimõtte tulevikuks keskendudes äh, sellele, kuidas teha rohkem vähemate vahenditega. ja kolmandaks äh, tahaksin oma teadaannete käigus juhtida tähelepanu äh, resolutsiooni projektile tulemusreserv. see resolutsiooni projekt on kõikidele kättesaadav. igal juhul äh, täna koordinaatorite äh, kohtumisel hakkame seda resolutsiooni projekti arend-, arutama ja palun andke teada, kui teil on selle resolutsiooni kohta ettepanekuid. neljandaks äh, soovin teada anda, et meie uue aasta vastuvõtt äh, leiab aset täna pärast koosolekut ja kõik on väga teretulnud. kas on küsimusi, kommentaare? ei ole? siis läheme peamiste päevakorrapunktide juurde ja alustame härra Vooni päevakorrapunktiga teemal Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika mõju Põhja-Iirimaale. me otsustasime eelmise aasta sügisel, et me koostame rakendusraporti ühtekuuluvuspoliitika mõju kohta Põhja-Iirimaal. nüüd on meil täna esimene arvamuste vahetus äh, sel teemal. me vaatame, kuidas ühtekuuluvuspoliitika mõjutab praktikas äh, kogu Euroopa Liitu, me hakkame rääkima selle poliitika järgmise põlvkonna arengutest, samuti me soovime teada anda seisukohtades, mis Euroopa Parlamendil on seoses läbirääkimiste tulemustega Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel, mis puudutab äh, Ühendkuningriigi lahkumist äh, Euroopa Liidust ja selle kõige mõju Põhja-Iirimaa rahuprotsessile. ma annan äh, sõna härra Voonile, nii et ta saaks tutvustada meile raporti projekti ja siis räägin, millised tähtajad on? suur tänu, esinaine, kõigepealt äh, ma vabandan sellepärast, et mu hääl on äh, kehv, see on äh, gripi tulemus. mul on väga hea meel, et ma sain selle raporti koostada ja see on esimene arvamuste vahetus meil teemal ühtekuuluvuspoliitika mõju Iirimaale just äh, Brexiti ajal tuleb meil keskenduda nendele saavutustele, mis meil on ühtekuuluvuspoliitika ja Peace äh, programmi raames, ma usun, et me kõik oleme nõus sellega, et Euroopa Liit on mänginud väga olulist rolli, toetades Põhja-Iirimaad ja aitades tal üle saada aastakümnete pikkusest äh, lõhestatusest ja konfliktist. Euroopa Liit on toetanud rahuprotsessi Põhja-Iirimaal alates aastast tuhat üheksasada kaheksakümmend üheksa, äh, PIS üks oli tuhat üheksasada üheksakümmend viis kuni üheksakümmend üheksa, PIS kaks tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa kuni kaks tuhat kuus, PIS kolm kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist, kokku üks koma kolm miljardit eurot on eraldatud äh, Põhja-Iirimaale praegu on meil käimas äh, Peace neli programm kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend ja selle väärtus on kakssada seitsekümmend miljonit eurot, kakssada kakskümmend üheksa miljonit ehk kaheksakümmend viis protsenti on äh, tulnud äh, ERDF fondist, äh, nii et see fond on olulisel määral rahastanud Põhja-Iirimaa rahuprotsessi. ma tahaksin kolleegidele tuua mõningaid praktilisi näiteid nende projektide kohta, mõned kolleegid on võib-olla rohkem kursis kui teised, aga tahaksin jah mainida mõningaid näiteid, mis toovad selgelt välja selle, et selle rahaga tõesti on kahte kogukonda tugevalt lähendatud. kõigepealt äh, Working Together projekt, see oli piiriülene projekt, mis keskendus äh, siis piiripiirkondadele, seal olid äh, sotsiaalhoolekande projektid, ja üritati võidelda ebavõrdsuse vastu just maaelu piirkondades, tuhanded inimesed on saanud kasu teenustest, mida nende projektide raames pakuti. edasi oli projekt nimega Back to the Future, tagasi tulevikku. seal oli tegemist kogukondade ülese vabatahtliku organisatsiooniga, mis aitas noortel osaleda rahu ülesehitamise protsessis nii äh, oma kogukonnas kui ka laiemalt. nii et äh, need on lihtsalt mõned näited äh, sellest, kuidas Peace programm on oluliselt mõjutanud sealseid äh, kogukondi ja ma väga soovin, et see kõik jätkuks ka pärast aastat kaks tuhat üheksateist. mis puudutab antud raportit, siis ma olen püstitanud äh, kolm küsimust, millele raport peaks keskenduma ja kolleegid võivad veel üht-teist juurde lisada. me peame tagama, et äh, Peace äh, aitaks edendada ühtekuuluvust, parandada äh, elustandardeid, me vaatame, milliseid äh, programme on võimalik äh, läbi viia kogukonnapõhiselt, nii et kogukond seda juhib. Äh, ja esitades selliseid küsimusi, saame me vaadata laiemalt ühtekuuluvuspoliitika tulevikku. mis puudutab järgmisi samme, seoses raportiga, siis meil äh, peaks olema uurimismissioon käesoleva aasta märtsis ja lisaks sellele missioonile äh, jään lootma kolleegide poolsetele ettepanekutele raporti täiendamiseks. suur tänu ja avan arutelu, kõigepealt saavad sõna variraportöörid ja härra Flak, alustan teiega, palun. suur tänu, esinaine. Ühendkuningriigi konservatiivse partei esindajana siin regi komisjonis tahaks ma öelda, see teema on loomulikult meie jaoks väga oluline. Ühendkuningriik on äh, netomaksja Euroopa Liidu eelarvesse, nagu kõik väga hästi saavad, aga Põhja-Iirimaa on äh, neto kasusaaja äh, piirkond ja seetõttu on ääretult äh, oluline vaadata seda, kuidas on rahastamine seni toimunud ja millistes valdkondades tuleks olukorda parandada. kõigepealt me usume, et me peame tagama, et Põhja-Iirimaga ülemineku piirkond, et sellel oleks terviklik lähenemine praegune mitmeaastane finantsraamistik on ette näinud kaheksasada kolmkümmend viis miljonit eurot Põhja-Iirimaale, aga kohalikud soovivad selle jaotada erinevatesse osadesse ja me peame vaatama, kas äh, ühtekuuluvuspoliitika erinevaid prioriteete on hästi integreeritud, et kogu tulemus oleks hea. teiseks äh, tuleb vaadata, kas rahastatakse just seda, mida on vaja. meil on vaja kohalikul tasandil korralikku rahastamiskontrolli. ja lõpetuseks. ühtekuuluvuspoliitika mõju Põhja-Iirimaale ei saa hinnata ilma, et me vaataksime silma suurele elevandile ehk Brexitile see kõik äh, mõjutab äh, Põhja-Iirimaad äh, tugevalt ja kolleegid, me peame kindlasti piirama ennast oma pädevusega, mitte tooma sisse teisi teemasid, me anname siin mõjuhinnangu rahastamisele, mitte ei peaks me sisse tooma uusi ja teisi teemasid ja me ei peaks oma algatuse raportis keskenduma sellele, mis saab pärast äh, Brexitit. läbirääkijad äh, Brexiti asjus ütlesid eelmisel aastal väga selgelt äh, välja, et peace ja interreg programmide rahastus jätkub kuni aastani kaks tuhat kakskümmend. mis puudutab tõukefonde, siis Ühendkuningriik jätkab osalemist Euroopa Liidu programmides MFF-i raames kuni nende programmide lõppemiseni. ja läbirääkimistel kehtib põhimõte, et milleski ei ole kokku lepitud, kui kõiges ei ole kokku lepitud ja sellest me peaksime ka oma äh, komisjonis siin äh, lähtuma ja seda meelt on ka Ühendkuningriigi konservatiivid. me saame märtsikuuses minna uurimismissioonile, kus me saame kõikide nende programmide mõju täpsemalt hinnata. suur tänu ja annan nüüd sõna järgmisele variraportöörile, härra Novakov, kellel on võimalik võtta sõna seoses selle raportiga uh I think especially when it comes to implementation reports. ma arvan, et meie komisjonil on siin oluline roll, sest lisaks hinnangule, mis on läbi viidud, annab see meile unikaalse võimaluse anda ka nõu, kuidas edasi liikuda, ma arvan, et Põhja-Iirimaa on just selline juhtum, eriti Brexiti kontekstis, äh, mul on selle raporti osas tohutud ootused ja ma arvan, et raportöör on väga avatud ettepanekutele. ja poliitiliselt on seda samuti võimalik kasutada, selgitamaks, kui suur on ühtekuuluvuspoliitika panus, eriti sellistes regioonides. mõne kuu pärast äh, arutame tulevast äh, MFF-i ja tulevast ühtekuuluvuspoliitikat. see raport saadab sõnumi kindlasti, et on selliseid piirkondi nagu Põhja-Iirimaa, kus ühtekuuluvuspoliitika tõesti muudab olukorda, inimeste elusid. seda, kuidas majandus toimib, seda, kuidas luuakse uusi töökohti. ma arvan, et et äh, emotsioonid ja poliitiline koorem kõrvale jättes, ma arvan, objektiivselt, puhtalt objektiivselt vaadates ühtekuuluvuspoliitika Põhja-Iirimaal on äh, puhas näide sellest, et toetustele ei ole alternatiive spetsiifilistes meie poliitika valdkondades ja me ei saa anda toetust läbi finantsinstrumentide, kui me ei kasuta oma tegevusprogramme. seega ootan raporti juba ette, aga mul on tohutud ootused sellele raportile ja loodetavasti õnnestub meil tõesti äh, äh, ka võimalikult palju sellest teavitada, nii et ka võimalikult paljud inimesed väljaspool seda koosolekuruumi saavad teada, mis viimastel aastatel on ära tehtud. suur tänu, järg-. ja ma ei näe, jah, Alde nimel, siis äh, Alde nimel esinejat ma ei näe ja nüüd härra, ja nüüd ma saan tõesti väga lühidalt teha ma arvan, et paljud asjad on juba ära mainitud eelmiste kõnelejate poolt, aga lisaksin, et väga tähtis on mitte ainult keskenduda PIS programmile, vaid ka Interregile selleks, et näha, milline on lisandväärtus, mille Euroopa on Põhja-Iirimaale andnud ja vaatama peame ka edasi äh, praeguste programmide rakendamist seda, kuidas piiriülene koostöö võiks aset leida, peame õppima minevikust, mõtlema tulevikule pärast Brexitit. sest üks on kindel, kas äh, tehakse koostööd Euroopas regioonide vahel ja siis on vaja Interregi, aga kolmanda riigi puhul on äärmiselt oluline, et jätkub piiriülene koostöö. nii et võib-olla saame just selle fookusesse tuua, tänan. suur tänu ja nüüd äh, proua Anderson. Äh, suur tänu, kasutaksin seda võimalust täna, tänamaks teile kvooni selle algatuse eest. meil kõigil on võimalus anda oma panus ja mul on tõesti väga hea meel näha, et regi komisjon on äh, olulisel määral keskendunud Äh, ühtekuuluvuspoliitika tagajärgedele Põhja-Iirimaal. mina tulen Derry linnast. seal on ka põhja pool oma esindus ja, ja seosed. Äh, kõik need infrastruktuurid, struktuurid, mis on välja ku-, kujundatud, kõik need inimesed, kes on saanud kasu, kõik inimesed, kes äh, mõistavad, mida Euroopa on andnud äh, rahuprotsessile. ükski teine fond, ükski teine programm e-, Euroopa Liidus, üle Euroopa Liidu ei ole seda saavutanud. kümme protsenti SKT-st Põhja-Iirimaal tuleb Euroopa Liidu rahastamisest ja nagu härra Flak ka ütles, me ei ole mit-, oleme puhas kasusaajad Euroopa Liidu rahastamisest kohalikud struktuurid ei saaks toimida nii hästi, ei seadusandlik ega tegevvõim ei saaks ilma Euroopa Liidu panuseta nii hästi toimida. on olnud väga palju programme ja algatusi, infrastruktuuri edendamist, aga, ja mina tulen Terrist. ja Terri, näiteks on rahusild, mis ehitati Äh, tänu sellele, et meil oli rahu ülesehitamisele suunatud rahastamine ja minu linna ajalugu oli äh, gerrymandering'i linn, äh, linnavolikogu üle oli teatud inimestel kontroll ja need, kes olid vabariiklased, meil pidi olema maja, Äh, see oli üks põhjus, miks, mil, miks äh, leidis aset see konflikt äh, kodanikuõiguste ja kõige muu ümber, nii et kui rahusild, sild ehitati Derry's, see oli üks nendest algatustest, mis aitas linna kokku jälle tuua. sild üle vee, nii et linna teie pool, kus olid siis unionistid põhimõtteliselt võimul, see oli ühendajaks ja inimesed tol ajal arvasid, et see, et, et see sild ei toimi, mis mõte sellel on? kuid see, et on toiminud, see on tõesti rahu öö, infrastruktuuri sümbol, mis on tõesti asju nii palju muutnud, ühendanud kogukondi. nii et öö, kui me mõtleme kõigile organisatsioonidele, VKE-dele, kes on sellest kasu saanud, kõigest sellest rahastamisest. see on tohutult palju andnud kogu läbi Põhja-Iirimaa. inimesed näevad oma silmaga, mida Euroopa Liit on teinud, aitamaks kaasa rahuprotsessile. Peace üks, Peace kaks, Peace kolm, Peace neli. ma võiksin veel väga palju näiteid tuua, aga ma olen kindel, et kui me vaatame need küsimused kõik läbi, Äh, mida härra Voon on juba sõnastanud. see kõik näitab kõigile väga selgelt, et üks põhjus, miks see on tõsine mure ja seepärast ma ei ole ka nõus härra Flakiga, et on võimalik teha vahet äh, äh, Põhja-Iirimaa praeguse olukorra ja suure reede panuse vahel, Euroopa Liidu panuse vahel rahu ülesehitamisse, mina ei usu, et härra Voon suudab eristada Brexitit ja Brexiti tagajärgi põhjas selles raportis, see oleks täielik hullumeelsus üritada seda jätta tähelepanuta, sest on väga suured mured ja väga paljud inimesed on algatanud programmid ja planeerinud kaugemale aastast kaks tuhat kakskümmend paraku ei ole me kohas, kus me võiksime öelda, et me oleme lõpetanud ülemineku konfliktilt ühiskonda, mis on selle selja taha jätnud. meil on ikka veel palju tööd jäänud teha ning rahuprotsessi rahastamine, ühtekuuluvuspoliitika on olnud otsustavaks panuseks. paar kuud tagasi äh, oli meil siin Brüsselis äh, esindaja kohal kes äh, näitas meile, millised juhtumid on, äh, millised äh, toetused on olnud rahu rahastamisest ja kõik parlamendiliikmed teavad, millist rolli Euroopa Liit on rahu ülesehitamises etendanud. olid endised vangid, vangla, olid vanglate esindajad, haigla esindajad, oli ki-, ehitati näiteks kiiritusraviosakond üles äh, kogu Iirimaal äh, on erinevad linnad sõlminud äh, sidemeid ja just, et see raadioteraapia üksus üles ehitada. ja see on just Euroopa panus infrastruktuuri, mida on tõepoolest väga, mida oli tõesti väga vaja sellele haiglale. on tohutult palju näiteid, endised vangid äh, saavad omavahel kokku, need, kes, äh, kes olid varem sõjajalal, istuvad nüüd äh, ühes ruumis ja peavad tõsiseid vestlusi. selle, see kõik on toimunud tänu Euroopa Liidu panusele, ärge laske mitte kellelgi ei siin komisjonil või mujal väitma, et sellel ei ole olnud rolli. suure reede kokkuleppe mõju on olnud tohutu poliitilisele rahuprotsessile, on tohutult palju näiteid Põhja-Iirimaal, kogu Iiri saarel, näitamaks, millist rolli Euroopa on etendanud, nii et mul on väga hea meel, et lähetus toimub ja ise näete siis, saate inimestega rääkida koha peal ja mul on väga hea meel, et härra Voon ja teised on öelnud, et me peame nägema, et see on suunatud nii et see on tõesti olnud suunatud kogukondadele. et tegemist ei ole olnud lihtsalt ülalt alla lähenemisega. nii et ma loodan, et kui me läheme Põhja-Iirimaale eh, koha peale, siis tõesti on näha, kuidas on rahuprotsessi rahastamist, Interregi rahastamist, ühtekuuluvuspoliitikat kasutatud kogu Põhja-Iirimaal, kogu Iiri saarel et tõesti oleks igaühel võimalik näha oma silmadega, et on eristandardid äh, Põhja-Iirimaal või nagu äh, Iiri peaminister räägib erikorraldusest, me e, peame ära hoidma selle kahju, mille Brexit toob Iiri saarele. ja kui ühtekuuluvusvahendid võetakse ära mida iganes Briti valitsus on kohu, endale kohustusi võtnud, ei ole ta võtnud kohustust regionaalarenguks sellisel viisil, nagu Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika on seda teinud. Need kõik, need on, võib isegi väikesed sammud on, kui me oleme ära teinud väikesed sammud, meil on olnud pikk, meil on aga pikk tee alles ees, kuid Euroopa Liit on meid aidanud sellel raskel teel ja me ei saa Brexiti tagajärgi ignoreerida inimeste elule, kui võetakse ära mitte ainult rahaline toetus, vaid asjaolu, et äh, liik-, mida on tähendanud Euroopa Liidu liikmeks olemine paljudele inimestele. Neil on olnud äh, avaliku sektoriga, valitsusega hoopis teistsugune kokkupuude kui see, mida Brexiti pooldajad on üritanud näidata paljud, paljudel inimestel on tõsised mured, et kui Euroopa Liit kaob ära, kes eh, hoiab silma peal, kelle poole saab pöörduda. üks koma kaheksa miljonit inimest. Eh, neil on, on inimesi, kellel on õigus eh, taotleda Iiri passi. üks koma kaheksa miljonit inimest. see tähendab seda, et need inimesed ikkagi saavad ka Euroopa Liidu kodanikud olla. ma arvan, et see raport on absoluutselt otsustava tähtsusega antud hetkele, suur tänu, härra Voon, selle algatuse eest, selle eest, et olete valgust heitnud valdkonnale, mis on tehtud, kõigele sellele, mida me oleme teinud siin komisjonis, kõigele sellele osutate, mida on tehtud Põhja-Iirimaal tänu ühtekuuluvusrahastusele. Thank you very much The.... suur tänu. järgmine valjapoolt on proua Randke. suur tänu, proua esinaine. mina esindan äh, regiooni, millel on strukturaalsed väljakutsed, endine tööstusregioon on see ja kuigi ta asub äh, suhteliselt äh, rikkas riigis Saksamaal, kui ma kodus käin ja kohtun linnapeadega, kohalike elanikega, kohaliku omavalitsuse tasandil, nad ütlevad iga kord jälle ja jälle, kui oluline on saada Euroopa rahastamist, mitte ainult piiriüleste aspektide pärast, aga vaid ka just nende põhjust, nendel põhjustel, mida kolleegid on juba maininud, on projekte, mis ilma Euroopa rahata äh, on hoopis teises mastaabis, on, on võimalik teha asju, mida siseriikliku rahaga, regioonide rahaga teha ei saaks. ja selles mõttes äh, minu piirkond on võrreldav Põhja-Iirimaaga. kohtudes inimestega ilma Euroopa raha toetuseta ei oleks paljud asjad toimunud ka Põhja-Iirimaal. ja ma arvan, et äh, liikmed siin kõnelesid samuti sellest. RDF-i raha, mida on investeeritud Euroopa poolelt, on kolmsada kolmkümmend miljonit, on kuus tuhat ettevõtet, kes saavad toetust, on kaks tuhat kaheksasada töökohta, mis luuakse ainult tänu sellele rahale. ESF, Sotsiaalfond kakssada kümme miljonit eurot Euroopa raha võitlemaks sotsiaalse tõrjutusega, sotsiaalprobleemidega ja paljud kolleegid mainisid ka Peace programmi, kakssada seitsekümmend miljonit eurot erinevates lepitusprogrammidesse ja miljardeid eurodeid, seda on põhimõtteliselt investeeritud, kolleegid ka ütlesid, kui oluline see kõik on olnud ja nüüd vaadates, milline on olnud Euroopa rahastamise mõju Põhja-Iirimaal, väga tähtis on kõigest sellest rääkida. olen nõus ka nende kolleegidega, kes on öelnud, et äh, min-, oleks õige minna koha peale missioonile faktidega tutvuma, vaatama, mis on inimeste mured ja probleemid äh, Brexitiga seoses. seega minu jaoks on väga keeruline mõista, kuidas me seda saaksime teha, nii et peaksid olema meil ka, äh, peaks olema avatud muredele ja mõtlema ka oma rollile selleks, et äh, saavutused, mis, mis on väga suured olnud viimastel aastatel, need ei läheks kaotsi. seega vägagi toetan mõtet, et jah, peaksin keskenduma mõjule ja samal ajal mõtlema ka tulevikule ja regionaal rahastamise ekspertidena peaksime mõtlema ka sellele, kuidas saame toetada Põhja-Iiri kogukondi tulevikus, mis iganes ka öö, saab toimuma, ma arvan, et meil on väga tähtis roll ja loodetavasti saame teiega Põhja-Iirimaale kaasa tulla. suur tänu ja nüüd proua Tomato. Il tema oggetto del report è di particolare importanza soprattutto per ragioni see teema on meie jaoks väga olulik eh, nii ajalooliselt kui ka poliitilistel põhjustel. Eh, tegemist on ju raportiga, mille valmistame ette paralleelselt Brexiti läbirääkimistega ja seetõttu on eriti oluline jälgida, kuidas ühtekuuluvusprogrammi rahade vahendeid on kasutatud selleks, et tagada saarel elavate inimeste vaheline lepitus. regionaalfondide toel on eraldatud kolmkümmend üks miljonit eurot nüüd me koostame raporti, see on igal juhul eduraport ja tänu Euroopa Liidu jõupingutustele ja äh, Põhja-Iirimaale endale on suudetud seda programmi ellu viia. Äh, samuti on võimalus Interreg äh, vahenditest programmi toetada kaheksakümne kahe miljoni euroga. Brexiti tagajärjed saavad olema rängad ja karmid, eeskätt Põhja-Iirimaa kodanike jaoks, sellepärast et tuleb tagada, et mitte kunagi ei puhkeks enam saarel vägivald. varasemalt on olnud väga tõsised konfliktid Äh, väga palju hukkunuid. inimesed äh, on pidanud eluga hüvasti jätma, muuhulgas tuntud lauljad. on oluline, et äh, enam kunagi ei valitseks selles piirkonnas vägivald. säärane vägivald mõõtmatus ulatuses, mis murdis südameid, hukutas lapsi ja tappis neid. kõik eh, see peab jääma minevikku, mitte kunagi ei tohi enam korduda see, et lapsed surevad Põhja-Iirimaal pommi, pommirahe all um,. Have... suur tänu, nimekirjas on eh, veel üks nimi, härra Rope kui on veel soovijaid, siis andke teada, palun, härra Roope. E, suur tänu, proua esinaine. ma arvan, et see on väga oluline raport, väga äh, asjakohane Põhja-Iiri kontekstis ja ühtekuuluvuspoliitika kontekstis üldisemalt. Põhja-Iirimaa on äh, saanud kasutada ühtekuuluvusvahendeid ja ta on kasutanud äh, hästi seda võimalust. on rakendanud hea halduse põhimõtet, äh, kogu rahvas on olnud kaasatud nendesse projektidesse ja oluline on seda täna selgelt välja öelda. tuleb selgitada kõigile, miks meil on vaja Euroopa Liidus ühtekuuluvuspoliitikat, selleks et kõik mõistaksid selle poliitika kasulikkust mina olen ise olnud äh, linnapea, äh, minu regioon asus Valgevene piiri lähedal ja ma tean, mis tähendab juhtida regiooni, mis asub perifeerias, mis asub äh, teise riigi piiril, nendel piirkondadel on oma eripära. Nendel piirkondadel on vaja abi ja mõnikord see abi on otsustava tähtsusega meil on teatud kogemused selles vallas ja seepärast peame nüüd mõtlema tulevikule. peame endalt küsima, kas praegune ühtekuuluvuspoliitika Euroopa Liidus on kaasav, piisavalt kaasav, mõeldes inimestele, kohalikele omavalitsustele teatud riikides, on see poliitika minu arvates liiga tsentraliseeritud küsigem endalt, millist ühtekuuluvuspoliitikat meil on vaja. on ilmselt vaja instrumente selleks, et rohkem äh, inimesi kaasata, kogukondi kaasata, selleks, et äh, inimesed teavad, et nad osalevad maksumaksja raha ümberjagamises, et nad osalevad neile äh, oluliste küsimuste lahendamisel mõnikord äh, keskvõimudel ei ole, ei ole samasugune nägemus asjadest, liiderprogramm on samuti väga tähtis olnud. tulevikus tuleks võib-olla kavandada äh, äh, kohaliku omavalitsuste liiderprogramm, sest et ju koha, et, et kohalikud ettevõtted Äh, kohalik tasand võiks seal osaleda, et inimesed saaksid oma probleeme lahendada kohalikul tasandil, kui need on kohalikud probleemid. see, need äh, asjad, mis mõnikord tunduvad tähtsusetud kaugelt vaadates, võivad olla väga olulised äh, kohalikul tasandil. selle sellega saaksime rohkem kohalikke inimesi ja kogukondi kaasata poliitikatesse, inimesed võtaksid paremini omaks neid poliitikaid, sest nad mõistaksid, et see suudab lahendada nende igapäevaseid muresid. suur tänu. kui rohkem sõnasoovijaid ei ole, annan sõna Euroopa Komisjoni esindajale. proua Gonzalez Hernandez tege Regio. aitäh. tere hommikust, komisjon, tahaks tänada äh, Regi komisjoni huvi eest ühtekuuluvuspoliitika rahastamise vastu Põhja-Iirimaal, nagu paljud teist ütlesid, on see olnud äärmiselt oluline paljude aastate jooksul. me räägime miljarditest, mitte ainult Regionaalarengu fondist, vaid ka teistest, Sotsiaalfondist, põhimajandusrahastamisest, üks koma üks kolm miljardit Regionaalarengu fondist, siit äh, jäävad välja PIS ja Interreg, mida ka mainiti mis on olnud oluliseks panuseks Põhja-Iirimaal. lisaks PISile ja Interregile tahaksime rõhutada ka ERDF-i panust, äritoet-, äri, ettevõtete toetlust või madala süsinikuga tegevusse panustamist, mis on üks strateegiline prioriteet ka Euroopa Liidule nagu komisjon siin on öeldud, see on ka piiriülestele projektidele väga tähtis. mõjutab neid piirkondi väga sügavalt. tervishoid samuti on tähtis, nagu ka proua Anderson mainis. E, kõik asjad, mis muudavad tõepoolest e, kohalike inimeste elu ning e, peace Euroopa toetus rahuprotsessile, see on äh, programm, mille taolist teist ei ole. Äh, konfliktipiirkonnas sildade ehitamine kogukondade vahel, kes on olnud kaua lõhestatud, ühise tuleviku ülesehitamine, äh, suunamine nendele inimestele, kes osalesid konfliktis, aga, aga ka vaatamine tulevikku, sellel on kindlasti kestev mõju Põhja-Iirimaal, nii et me ootame faktidega tutvumise lähetuse tulemusi ja anname neile ka vajaliku ja anname ka raportöörile vajalikku toetust raporti kokkupanemiseks. suur tänu, härra Voon! suur tänu! tahaksin tänada kõiki kolleege nende panuse eest, alustan sellest keerukast teemast, milleks on Brexit, ütleme selgelt, küsimus on rakendamises. kui me vastasel korral poleks saanud me luba seda raportit koostada, ütleme seda selgelt, aga raporti koostamisel ja ka missioonil kindlasti näeme me projekte, mis näitavad, kui kasulik on olnud Euroopa liikmesuse rahastamine Põhja-Iirimaal ja näeme ka näiteid inimestest, kes ütlevad, et kui see poleks olnud Euroopa Liit, Euroopa Liidu rahastamine, siis see projekt poleks üldse päevavalgust näinud. nii et on igati legitiimne, et meie komisjon ilma igasuguste muude järeldusteta on igati legitiimne koostada see raport, vaadata neid näiteid ja öelda, et pärast aastat kaks tuhat üheksateist, kui Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust, et Peace programmi rahastamine jätkub ja kindlasti räägime me Brexiti tagajärgedest ka raportis kuid just selles kontekstis, äh, mida ma just selgitasin. sünergiad on tähtsad, komisjon ka mainis mõningaid äh, näiteid teistest fondidest. no minu esim-, üks oluline küsimus, millega peame tõsiselt tegelema, ongi just sünergia erinevate, erinevate fondide vahel, regionaalarengu fond, PIS, ja vaatame, millised on õppetunnid tulevikuks Martina rääkis praktilistest näidetest äh, ja ta lisas ka mõningaid enda poolt. ma arvan, et see ongi tähtis, äh, tuua konkreetseid näiteid ja just väikeseid projekte silmas pidades, mõnikord on liiga lihtne keskenduda suurtele rahasummadele, kuidas SKT kasvab ja vaadata suuri projekte aga väga sageli see, mis äh, inimeste ja kogukondade jaoks asju muudab, on väikesed projektid ja äh, täna kuulsime mõningaid näiteid sellest, nii et kindlasti peaksime aega kulutama just nendele väikestele projektidele, kohtuma inimestega koha peal, kes on nendes osalenud, kes on neid algatanud ja kes on nendest kasu saanud. sellele peaksime raportis keskenduma ja ka meie lähetusel. kindlasti õpime Äh, palju sellest ka tulevase ühtekuuluvuspoliitika jaoks pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. tõesti on tähtis, et inimesed, kogukonnad etendavad rolli regionaalpoliitika projektides ka tulevikus, see on päris lai teema ja see on väga ajakohane teema, Brexit, Põhja-Iirimaa, aga palun kasutame seda raportit selleks, et parandada ühtekuuluvuspoliitikat tuleviku tarbeks aitäh. järgmised sammud siis selle raportiga äh, si-, lähetus Põhja-Iirimaale kõigepealt kahekümne esimest, kahekümne kolmanda märtsini. selleks äh, saime loe esimeeste konverentsil eelmisel nädalal, nii et saame hakata äh, seda sõitu korraldama ja pärast seda koostatakse raport ja arvestades, mida siin on räägitud, arvestades missiooni tulemusi, ma arvan, et enne suvevaheaega saame raportit taas arutada. see soo-, sõltub muidugi, härra Voon, teie ajakavast ja nüüd härra Plakk. aitäh härra Voon ja tema kokkuvõte, kasutada sõna, kui me lahkume Euroopa Liidust, ärgu olgu kellelgi mingit kahtlust. kahekümne üheksandal märtsil kaks tuhat üheksateist Brit-, Suurbritannia, Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust, selles osas ei ole, ei tohiks kellelgi olla mingit kahtlust. ma kõik ähm, esinaine, kõik võivad oma isiklikku ja poliitilist seisukohta väljendada, minu huvi on, et me koostame kasuliku ja huvitava rakendusaruande. ja selle koha peal ma lõpetan see arutelu. raport äh, saab olema väga huvitav, kui selle projekt siis äh, tuleb meil arutusele siin. ja läheme järgmise päevakorrapunkti juurde see on arvamus, mille koostab Daniel Buda. ENVI on vastutav komisjon. puudutab see siis liidu kodanikukaitsemehhanismi. regi koostab õigusloomulise arvamuse. härra puuda, annangi teile sõna ja siis kuulame ära variraportöörid ja kolleegid, teil on sõna. Ehm, suur tänu. suur tänu. esiteks, see ettepanek on igati teretulnud, samal ajal tervitan ma voliniku jõupingutusi see kuueteistkümnendal, seitsmeteistkümnendal jaanuaril äh, toimus sellel teemal kohtumine, kus kohtusid kümne liikmesriigi peadirektorid Saksamaa, Horvaatia, Hispaania, Kreeka, Prantsusmaa, Portugal, Itaalia ja Rumeenia ja Tšehhi Vabariik olid esindatud. kõik tervitasid seda ettepanekut ja näitasid, et nad on valmis panustama Need, tegemist oli, oli peadirektoriga, tega, kes tegelevad äh, kriisi ja õnnetuste haldamisega. kriisiolukorrad, äh, mis võivad tekkida Euroopa Liidus ja väljaspool Euroopa Liitu, on siis selle eesmärk, e-, mehhanism on, on jõupingutuste koordineerimiseks, äh, ressursside jagamiseks kõikide kaasatud liikmesriikide vahel metsatulekahjud, pagulaskriis, tormid, orkaanid, üleujutused viimastel aastatel, ähm, maavärinad on näidanud, et meil on vaja kodanikukaitse õigusakte muuta. on olnud äh, katastroofid, mis on mitmeid liikmesriike puudutanud, vastastikune abi seega on äh, hädavajalik kui liikmesriigid on kriisiolukorras. seega meil on vaja koordineeritud jõupingutusi Euroopa Liidu tasandil. Äh, komisjon pakub välja uusi mõtteid, kuidas parandada meie suutlikkust, kuidas parandada koordineerimist teiste liikmesriikidega. meie kollektiivne suutlikkus äh, reageerida kriisidele peab seeläbi paranema. RESC-EU on programmi nimi, äh, rakendub, kui liikmesriigid äh, vajavad abi kriisiolukorras ja see aitab siis ametivõimude tegevust koordineerida. kõnelustest Äh, peadirektoritega selgus ka üks äh, vastuolu selles osas, kes peaks seda struktuuri koordineerima, seda mehhanismi, kas see peaks olema komisjon või liikmesriigid. mina arvan, et meil peab olema tihe koostöö komisjoni ja liikmesriikide vahel. ning samuti rääkisid päästeteenistuste juhid sellest, et peab olema, et varustuse nimekiri peab olema väga paindlik ja mitte piirav. kindlasti tekivad erivajadused sõltuvalt äh, regioonidest, kus see mehhanism siis peaks äh, sekkuma, ma arvan, et komisjoni ettepanek on äärmiselt tähtis ja ma loodan, et ma seisan ülesande kõrgusel, keskendun oma arvamuses struktuuri ja investeeringu, investeerimisfondide panusele, äh, kliimamuutustele ja riskiennetusele. on äh, hädavajalik to-, äh, suurendada sünergiaid kodanikukaitsemehhanismi ja SIFi vahel. eriti mis puudutab Euroopa Solidaarsusfondi, eks ante tingimuslikkus peab tagama, et äh, ESIF-i rahad vastavad äh, kriisi nõudmistele, ka kohalikel omavalitsustel on väga oluline roll ennetuses ning äh, nende suutlikkuse tugevdamine on samuti oluline, sest tegelikult kohalikud regionaalsed äh, võimud äh, sekkuvad esimesena sellistes olukordades. Äh, spetsiifiline koolitus ja innovatsioon on siin väga tähtsal kohal, sest me ju tahame tõsta tõhusust, me tahame parandada dialoogi liikmesriikide vahel. ja siinkohal ma näen et ülikoolidel ja teaduskeskustel on samuti tähtis roll. Äh, nemad võivad leida uusi lahendusi äh, tegutsemiseks kriisiolukordades. kohalikud omavalitsused peavad olema kaasatud ennetusplaanide koostamisse, koolitades oma töötajaid, kellel on siis vastavad ülesanded kriisiolukordades ja seda tuleb koordineerida kodaniku kaitsemehhanismi läbi. ja vabatahtlik koolitus on samu-, vaba, vabatahtlike koolitus on samuti tähtis, vabatahtlikud äh, äh, tegutsevad äh, eral-, kaugemal asuvates piirkondades, teavad väga hästi, mis on piirkondade spetsiifika, Rumeenias oli hiljuti näide, kus toimus lennukiõnnetus ja esimesena sekkusid mägipiirkonna elanikud äh, sest nad tundsid seda piirkonda ju väga hästi. ja ka mõned tehnilised detailid lõpetuseks. nagu te teate, meie pädevuses on arvamuse koostamine ja mitte raporti koostamine. soovitan kolleegidele äh, piirduda oma sõnavõttudes äh, just sellega, mis on regi pädevus. ootan muudatusettepanekuid ja sõnavõtte rap-, variraportööridel. Thank you very much, now I will give the floor. suur tänu ja nüüd annan sõna variraportöörile, kõigepealt äh, kolleeg äh, Rodroges, palun uh,. Äh, Son considers. aitäh, proua juhataja. kõik ju teavad, millised öö, tagajärjed humanitaartagajärjed on katastroofidele, ettevõtetele, kuld-, maailma kultuuripärandile, eh, kõik see tähendab väga suurt katastroofi, liikmesriik üksi ei suuda niisuguse olukorraga sageli toime tulla, kui ka siinkohal näiteks meenutada Portugalis möllanud äh, metsatulekahjusid. on vaja äh, Euroopa Liidu tugi ja äh, toetus, me peame kasutama ära olemasolevad ressursid Euroopa Liidus, sest et ühe liikmesriigil üksi asjaomastest ressurssidest ei piisa Äh, siin teatise juures on arvestatud erinevate katastroofi ja õnnetuste võimalustega ja liikmesriikidel on ka selged kohustused äh, õnnetuste ja katastroofide puhul. me püüdsime seda sätestada ka äh, Lissaboni lepingusse solidaarsusklauslit sõnastades Äh, artikkel kolm lõige kolm. me peame tõesti töötama komisjoni peadirektoraadi, aga ka meie komisjoniga selleks, et äh, investeeringud ja nende vajadus äh, oleks arvestatud muuhulgas äh, arvestades eh, kliima soojenemist ja võimalikke täiendavaid õnnetusi. siin on terve rida väga olulisi momente, millega tuleb arvestada, muuhulgas elanikkonnakaitse teadmiste võrgustiku väljaarendamine ja inimeste koolitamine. finantseerimismehhanismid peavad olema tõhusamad eh, koolitused on olulised ennetustegevuse tagamiseks kuid äh, me peame arvestama äh, mitte ainult riiklike meetmetega tuleb arvestada ka seda, kui oluline on teavitada elanikkonda, elanikkonda ette valmistada võimalike katastroofide ja õnnetuste puhuks sellel on äh, väga oluline, et töötada tõsiselt piirkondlikul tasandil, aga ka ühistöös kolmandate riikidega. me peame ennetusmehhanisme täiustama, seejuures on väga oluline rõhutada, kui oluline on liikmesriikide vaheline solidaarsus. seetõttu peaksime hoolitsema selle eest, et Euroopa elanikud oleksid kaitstud ja me ei saa siin eh, olla solidaarsed mitte ainult katastroofide korral. me peame tagama elanikkonnale tõhusa kaitse eh, selle ja olema valmis järgmiseks suureks õnnetuseks. E suur tänu järgmisena härra Jakovtšitš, palun. Hvala lijepo, gospođo predsjednice. Dozvolite mi da samo nekoliko rečenica kažem, jer nažalost... Aitäh, paar sõna ka minu poolt kahjuks olen silmitsi eh, seisnud mitmete ebameeldivate õnnetuste nagu metsatulekahjud ja nii edasi. me püüame eh, ju selle poole, et liikmesriikide vahel valitseks tõeline tegevuse koordineeritus ja me peame endalt küsima, mida teha selleks, et tulevikuks oleksime tõhusamad Eh, kiiremad eh, selleks, et õnnetuste puhul naaberliikmesriigis reageerida. minu meelest on siinkohal vaja täiustada piirkondlikke mehhanisme. näiteks äh, Aadria-Joonia mere piirkond, siin on väga sageli eh, tegemist loodusõnnetustega ja siin on oluline luua asjaomane keskus arvestades neid võimalikke õnnetusi, mis võivad selles piirkonnas aset leida. on ju palju lihtsam lennata Puulasse või Dalmaatsiasse, kui seal on metsatulekahjud või muud loodusõnnetused. teiseks võib-olla ei ole see antud teemaga konkreetselt seotud, kuid see, eh, tegemist on sellega, et looduskatastroof, kui ta aset leiab, kui toimub mingi õnnetus, nelisada, viissada miljonit on selleks, et esialgsete kahjude eh, kahjusid hüvitada, äh, aga tegelikult on nii, et selle raha kättesaamine on väga pikaajaline protsess. kui õnnetus aset leiab, peab ju olema ometi võimalik kohe, viivitamatult finantsabi saada. me teame, et tegemist on loodusõnnetusega, me teame kahjude ulatust Eh, ehitiste purustusi, nagu näiteks Itaalia, siis me muudkui eh, ootame pikisilmi, millal vahendid, solidaarsusvahendid meieni jõuavad. see mehhanism peaks olema küll niisugune, mis võimaldab kiiremat toimimist. ja siis jääb inimestel mulje, et, et Euroopa Liit ei tunne üldse selle vastu huvi, mis nende juures äh, juhtus ja see on need kaks momenti, mida soovin raportisse kaasamist. suur tänu ja sõna saab järgmine kõneleja. härra Ruppe, tahan äh, avaldada tunnustust äh, sellele algatusele uus Euroopa Liidu kodanikukaitsemehhanism on oluline, meie komisjoni arvamus äh, samuti, sest äh, kohalikud regionaalsed omavalitsused on just need, kes peavad haldama äh, tööd looduskatastroofide korral ja mõnikord see koorem võib olla liiga suur. lugesin arvamuse projekti, mul ei ole palju märkusi, äh, sõnastatud on eesmärgid, me ei pea mitte mitte ainult ümber nimetama kodanikukaitsemehhanismi. jah, sellest ma siiski ei saa päris hästi aru, miks me oleme sellise keerulise lühendi välja valinud, mis on mitte inglisekeelsetele inimestele keeruline välja hääldada. tuleks edendada vabatahtlikku koostööd, tuleks äh, äh, ühtset koordineerimiskeskust toetada, see on hea otsus Äh, tegemist ei ole bürokraatlike meetmetega. artikkel kaksteist, seda ma tervitan samuti siin tehtavat muudatust, metsatulekahjud on seda näidanud hiljuti. meil on puudu äh, suutlikkusest sel vallas ja on vaja lahendusi. tundub, et komisjon ainult reageerib probleemidele ega analüüsi potentsiaalseid ohte, kui see analüüs oleks olemas, siis oleksime näinud õigusakti ettepanekus sätteid, kuidas likvideerida tuumakatastroofi tagajärgi näiteks. Te ju teate, et meil on tuumareaktorid olemas Euroopa Liidus, mis on vananenud tuleks, äh, tuleks mõelda ennetusele, mitte seda edasi lükata, mõeldes võimalikele katastroofidele ja inimtekkelised katastroofid, samuti seega ka artikkel kaks vajab täiendamist äh, sätetega, mis puudutavad äh, koostööd elanike evakueerimise korral transport, äh, selle kasutamine on tähtis. rääkides praegusest mehhanismist, tahaksin teie tähelepanu äh, juhtida artiklile viis ja kuus. siin oleks rohkem võinud rääkida liikmesriikide kohustustest äh, selleks, et läbi viia teavituskampaaniaid, artiklid neliteist ja viisteist. siin on kirjas menetlused, mis on väga üksikasjalikult kirjeldatud, kuid ma ei näe siin sätteid selle kohta, mis puudutab eelpostidele antavat abi, sest just esimesed tegevused on kõige olulisemad. seepärast tuleb abi jagunema kah-, peab abi jagunema kaheks, kõigepealt äh, esmaabi ja siis äh, suuremastaabiline abi. lisaks tuleks suurendada rahastamist kuuesaja kolmekümne miljonini. Mm, siin räägitakse sellest, et, et tuleks äh, mobiliseerida nelisada kaheksakümmend miljonit rubriigist kolm meie oleme selle vastu, et neid kasutatakse Euroopa Solidaarsusfondi asemel. proua D'Amato. In attesa della bozza del parere legislativo del collega Bugda esprimo alcune considerazioni preliminari. In... siin on tehtud juba rida tõsiseltvõetavaid ettepandeid, kuid ma leian, et on oluline asjaomaste eraldiste suurendamine, et tegutseda katastroofide korral ja selleks, et suuta niisugusi äh, õnnetusi paremini hallata kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal oli kõik frustreeritud sellest, et tehti seitsekümmend üks taotlust sääraste vahendite eraldamiseks. viimased äh, katastroofid on aga äh, näidanud, et Euroopa Liit ei ole võimeline niisugustele olukordadele operatiivselt muuhulgas finantsidega reageerimine maavärinad, metsatulekahjud, terroristlikud ründed, need on niisugused inimtekkelised õnnetused, kus me peame olema valmis ja andma omapoolset vastust. seega tuleb ressurssi laiendada ja ühisressursi vahendeid suurendada kõigil peavad olema, komisjonil peavad olema vahendid eh, ja mehhanism, kuidas nendele eh, rahalistele vahenditele võimalikult kiiresti juurde pääseda. meil on tarvis süsteemi selleks, et eh, ühisressursi vahendeid efektiivselt kasutada. Two more suur tänu, on veel kaks äh, sõnasoovijat äh, minu nimekirjas. härra Roms, palun. aitäh, proua juhataja mm, see, tahaksin rõhutada, et toetan komisjoni õigusakti ettepanekut. kui me räägime tormidest, üleujutustest, metsatulekahjudest, siis ka kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal möllasid nad terves Euroopas ja elanikkonnakaitse liikmesriikides oli eh, sunnitud tegema tõsiseid jõupingutusi, seega oli kahe tuhande seitsmeteistkümnes aasta tõeliselt eh, must aasta õnnetuste mõttes. praegune asjade seis ja seda rõhutas ka komisjoni president härra Juncker, et eh, uute, uude, uue reaalsuse tingimustes äh, Eh, peame tegutsema selleks, et suudeta, suuta paremini vaadata tulevikku, see tähendab seda, et reageerimisest õnnetustele ei saa ainult reageerida, vaid me peame elanikkonna ette valmistama selleks, et niisugused õnnetused võivad juhtuda selleks, et nad siis õnnetuse olukorras optimaalselt reageeriksid. ma leian, et üle-euroopaline elanikkonna kaitsemehhanism oleks oluline Euroopa Liidu arengu seisukohalt muuhulgas ka tulevikus. loomulikult on tarvis ka tagada ühised vahendid nende rakendamiseks õnnetuste puhul, nagu näiteks välihaiglad, või ka tehnilised seadmed nagu suured pumbad metsatulekahjude korral. me loodame, et meil õnnestub selle raporti koostajaga teha sisulist tööd selleks, et järgnevatel kuudel ette valmistada asjaomane dokument elanikkonnakaitse ja Euroopa Liidus ja võime kiiresti rea-, võime kiiresti reageerida on saavutatav ja ma leian, et regikomisjoni ülesandeks on tagada selles õigusakti ettepanekus tehtud öö, lahenduste kiire ellurakendamine. mis aga öö, puudutab erinevate ettevalmistuste kohta koostatavaid tegevuskavasid, siis need peavad olema põhjalikult ette valmistatud Äh, muuhulgas tähendab ka see seda, et äh, me äh, täidame kõiki neid meetmeid ja et, et kohaneda kliimamuutustega senisest paremini. proua juhataja, ma tahaksin tänada komisjoni selle ettepaneku koostamise algatuse eest ma olen, loodan, et äh, see ettepanek äh, saavutab äh, rakendamisel head mõju ja ma rõõmustan juba praegu koostöö eest raportööri ja variraportööridega. Eh, kolleeg Bogotš. tänan, kuulasin seda, mida ütles raportöör Buda peaksime olema teadlikud äh, sellest, et äh, looduskatastroofid äh, mõjutavad kogu maailma, sealhulgas Euroopat ja nendest tulenev oht on võib-olla isegi veelgi suurem kui terrorismist tulenev oht. me peame tõesti siin algatuses võtma olulisi samme edasi. me kõik teame, et erinevad äh, katastroofid, äh, õnnetused, põuad, äh, üleujutused, need avaldavad palju rohkem mõju kui julgeolekuprobleemid. ma olin kolmteist aastat linnapea linnas viieteist tuhande inimesega ja oli selge, et meil on vaja korralikku süsteemi, et kõiki neid asju kohalikul tasandil hallata. me peame kindlasti toetama kohalikku tasandit ja samas äh, edendama ka koostööd liikmesriikide vahel. meil on võimalik väga palju teha piirkondlikul ja kohalikul tasandil, mida täpsemalt? oluline on, äh, et oleks tagatud kvalifitseeritud personal ja samuti äh, kvaliteetne varustus meil on sõjavägi, meil on professionaalid ja teiselt poolt on meil äh, vabatahtlikud. meil on kahe miljoniga inimese, kahe miljoni inimesega riigis äh, üle, üle kahekümne viie tuhande vabatahtliku tuletõrjuja ja nad on kõige austatumad inimesed meie riigis, sest et nemad päästavad äh, inimesi ja kodusid äh, katastroofide korral. loomulikult Euroopa Liidu äh, tasemel tuleb arutada ka seda, kuidas neid inimesi kaitsta, kui nendega midagi juhtub. meil on ehk vaja ka teatavat kompensatsioonimehhanismi neile see vabatahtlik äh, personal ei ole näiteks äh, teatud olukordades tööl, kui äh, nad üritavad midagi päästa, nagu on juhtunud siin ka aastaid tagasi näiteks mõningates ettevõtetes, tehastes ja nii edasi. meie reageerimiskiirus peaks olema nii kõrge kui võimalik ja kindlasti tuleb äh, katastroofide olukorras tegutsejaid äh, ühiskonnas äh, väga austada ja kaitsta, nad peavad saama tegutseda niivõrd kiiresti kui võimalik. ja on vastuvõetamatu, et meil on Euroopa Liidus selline olukord, et igasugune hüvitiste maksmine neile võib võtta aastaid isegi aega on täiesti vastuvõetamatu, et Euroopa tasand ei suuda kiiremini tegutseda, tõesti tuleb mitu aastat enne oodata. kolleeg Presku, palun. Eh, aitäh, proua juhataja. tahaksin südamest tänada kõiki kolleege ja neid, kes arutelus osalesid, tegemist on tõesti väga sisulise aruteluga, mida me siin praegu peame. elanikkonnakaitse parendamise eesmärgil. elanikkonnakaitse on erakordselt suure tähtsusega me peaksime vaatama, mis praegu toimub eh, Itaalias süsteem, see on organiseeritud detsentraliseeritult, aga samas on väga tõhus ja säärane eh, piirkondlikud eh, üksused tegutsevad erinevates Itaalia regioonides. see erineb Euroopa Liidu süsteemist, meil Itaalias on igas piirkonnas spetsialiseeritud rühmad, nad toimivad koostöös teiste piirkondadega, et siis, kui midagi peaks juhtuma nendes piirkondades, on võimalik eh, naaberpiirkonnast kutsuda eh, rühm ja siis on, nad tulevad, nad on ette valmistatud, nad, neil on olemas vastavad vahendid, eh, kogu varustus toitlustuse tagamise tingimused ja see aitab siis naaberpiirkonda omalt poolt, kui see on vajalik. ja me teame, et on teada, millistesse haiglatesse helistada, mis asuvad kõige lähemal või siis saab täpsustada, kas antud hetkel saab selle haigla võimalusi kasutada eeskätt nendes piirkondades, mis vajavad elanikkonna kaitset, on see erakordselt suure tähtsusega. ma leian, et kui eh, kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides on asjaomane organisatsioon, peaks olema võimalik ka see, et tehakse koostööd eh, liikmesriikide vahel okei okay,, kui on Horvaatia kord appi tulla, Horvaatia aitab Austerla, Austriat ja, ja nii edasi, vastavalt vajadusele. Euroopa tasemel võiks väga lihtsalt olla kogu see süsteem üles ehitatud selleks, et appi tõttaks see, kes asub kõige lähemal kes tunneb olukorda kõige paremini, kuivõrd tegemist on ju öö, äh, riigiga, mis asub vahetult teispool riigipiiri. seega on oluline niisugune võrgustik, selleks, et äh, selle võrgustiku osalisi oleks võimalik võimalikult kiiresti saata nõnda öelda eesliinile. suur tänu ja nüüd saab äh sõna Euroopa Komisjoni esindaja Johannes Lõhner-Teege EKO direktorat A. suur tänu. teen äh, lühidalt, soovin tänada raportööri ja teisi parlamendisaadikuid äh, toetuse eest. edastan kuuldud info oma volinikule. ma tänan teid ka analüüsi eest see näitab, et ettepanek oli piisavalt selge, et sellest oli võimalik hästi aru saada. mõned kommentaarid veel selle kohta, mille kallal me töötame. mis puudutab viimast sõnavõttu, siis just äh, see ongi meie loogika. põhivastutus, peamine vastutus on liikmesriikidel ja peaks neile ka jääma ja nagu paljud saadikud on maininud, siis eelkõige on see vastutus liikmesriigil kohalikul ja piirkondlikul tasandil. RESC-EU on välja pakutud, kuna praegused vabatahtlikud süsteemid liikmesriikides alati ei toimi, eriti kui mitu liikmesriiki on silmitsi kriisiga samal ajal. lisaks sellele on mõningaid äh, võimekusi, mis ei eksisteeri üle kogu Euroopa Liidu. toon ühe näite. kui me näiteks äh, tahaksime täna evakueerida ühte ebolasse nakatunud isikut, siis äh, see võimekus ei oleks üle kogu liidu ühtlane, nii et äh, RESC-EU saaks äh, täita selliseid lünki. meil on äh, praegu hüvitamissüsteem, mis põhineb sellel, et liikmesriigid saadavad meile arved, meie vaatame need läbi ja siis saadame neile otsuse tagasi. see süsteem ei ole mõeldud äh, hädaabi vahendina. me oleme valmis kaaluma teisi süsteeme, mis äh, on äh, tõhusamad. loodetavasti äh, saame kokku leppida kindlasummalistes maksetes ja siis äh, liikmesriigid peavad äh, omavahel kokku leppima, kuidas nad täpsemalt seda soovivad. me ei soovi kindlasti äh, tsentraliseerimist, me ei soovi bürokraatiat, mõnikord me oleme koordineerimiskeskuses silmitsi olukorraga, kus me helistame kõikidele liikmesriikidele, nii juhtus see metsatulekahjudega Põhja- Itaalias suvel ja siis me peame tihti ootama vastust nelikümmend kaheksa tundi, see on seotud erinevate asjaoludega, me soovime seda aega lühendada, me oleme ju äh, kiirreageerimis äh, nii-öelda teenus, meil on vaja tegutseda kiiremalt. komisjon äh, praegu külastab liikmesriike, räägib läbi siseministritega ja me toonitame seda, et ükskõik, milline saab olema äh, lõpptulemus ei tohi olla keerulisem ja bürokraatlikum kui praegune lahendus, vaid vähem bürokraatlikum. ja lõpetuseks, nagu te teate, eh, siis kodanikukaitse toetab eh, pädevust ettevalmistamine ja ennetamine on siin võtmetähtsusega aspektid. Rescue ei toimi, kui liikmesriikides ei ole ettevalmistus- ja ennetustööd eh, rahuldaval tasemel läbi viidud ja kui liikmesriikides ei ole arvestatud äh, nende riigipõhiste riskistsenaariumitega. põhiline osa rahast, äh, mida Euroopa Liit äh, tegevusteks selles valdkonnas eraldab, on tulnud tõukefondidest ja me oleme ka oma teatises toonitanud, et struktureeritud arutelud ja läbirääkimised põllumajanduse ja muude peadirektoraatidega on meil alanud MFF-i läbirääkimiste raames. meil on vaja, et äh, tõukefondide raha kasutataks korralikult, et see ettepanek ka oleks edukas. loomulikult mina ja mu kolleegid, ähm, soovime jätkata teiega läbirääkimist, olema teie, olla teiega kontaktis kogu selle protsessi käigus. suur tänu ja nüüd härra Puda, teil on võimalik äh, sõna võtta. tänan, esinaine. soovin tänada kolleege suurepärase panuse eest sellesse raportisse, soovin tänada variraportööre ja kõiki teisi kolleege, kes osalesid äh, arutelus ja ütlesid välja oma arvamuse sellel väga tundlikul teemal. me ju teame, et loodust on väga raske kontrollida. seetõttu on ääretult oluline luua mehhanismid, mis võimaldavad meil kiiresti reageerida. annan komisjonile teada, et meie kolleegidel on tõesti ekspertteadmised, sest paljud neist on olnud äh, linnapead, nad on olnud silmitsi ähm, katastroofiolukordadega ja seetõttu me saame omalt poolt aidata kaasa sellise vahendi loomisele, mis teeb olulise sammu edasi inimelude päästmisel. lõppkokkuvõttes, mida me tahame? me tahame sellist vahendit, mis on tõhus ja mida saab äh, lihtsasti kasutada, millel on hea juurdepääs, mis võimaldab meil äh, päästa elusid või kaupu. Äh, soovin tervitada komisjoni valmisolekut äh, rahastada seda vahendit, sellepärast et äh, liikmesriikidel sellist äh, rahalist võimekust eraldiseisvalt ei ole. siis me saame tegutseda kiirelt ja tõhusalt ja veel kord suur tänu kõigile nende sõnavõttude eest, aitäh! suur tänu! tänan arutelu eest kahekümnendal veebruaril saame tutvuda arvamuse projektiga komisjonis. suur tänu kõikidele arutelu eest. Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. Euroopa Investeerimisfondi tutvustus. ma ei hakka siin äh, läbi võtma Euroopa Investeerimisfondi ajalugu, seda teeb äh, meie külaline, mul on hea meel tervitada siin härra Hubert äh, Kotognit, kes on Euroopa Investeerimisfondi äh, direktor, volituste haldamisosakonna juhataja. kõigepealt me kuuleme sissejuhatust Euroopa Investeerimisfondi kohta ja siis me saame esitada küsimusi, palun, teil on sõna. Good morning. tere hommikust proua Mihhailova, suur tänu kutsumast meid äh, täna siia komisjoni ja suur tänu meid vastu võtmast. mul on väga hea meel, et meil on arutelu finantsvahendite teemal. Euroopa Investeerimisfond on Euroopa Investeerimispanga allasutus. Neile kuulub kuuskümmend protsenti meie aktsiatest ja osad aktsiad kuuluvad otse Euroopa komisjonile ja see on väga oluline, sellepärast et äh, niimoodi mõjutatakse otseselt ka meie missiooni, meie tegevust. mida me teeme? me äh, toetame VKE-sid, äh, mikroettevõtteid, aitame kaasa ettevõtlikkusele ja innovatsioonile Euroopa Liidus ja teeme seda toodetega nagu garantiid, investeeringud fondidesse või mikrorahastamisvahendid. nii et me teeme koostööd Euroopa Liidu kahekümne kaheksa liikmesriigiga ja kandidaatriikidega. arvestades teie komisjoni äh, töö äh, sisu, tahaksime rääkida täna rohkem sellest, kuidas äh, kasutatakse tõukefonde. ma olen tihti kuulnud Euroopas EFSi äh, kohta ka seda, et äh, EFSi ei toetavad äh, regioone ja nii edasi. ma tahaksin teile täna tuua konkreetseid näiteid selle kohta, et EFSI ehk Junckeri plaani vahendid kombineerituna tõukefondidega on väga tugevaks mootoriks ühtekuuluvuspoliitika, regionaalpoliitika edendamisel ja räägin, mida me teeme konkreetselt äh, piirkondades meil on üks koma seitse miljonit eurot tõukefondide raha, üle ühe miljardi on äh, VKE-de algatuseks eraldatud ja meil on äh, kaudu üks koma neli miljardit ette nähtud liitumiseelseks abiks, nii et üle kolme miljardi liikmesriikidele ja kandidaatriikidele samuti oleme me saanud äh, eelarve rahasid liikmesriikidest. see on see kollane osa neli koma kaheksa miljardit. ka varasemad äh, tõukefondid, millest nüüd on saanud riiklikud äh, fondid, neid me oleme hallanud ja oleme rahasid suunanud jällegi VKE-dega seotud algatusteks. ja samuti tahaksin mainida teile võtavad väärtpaberiplatvormi, mille eest me praegu vastutame. ja lühidalt veel EFSist siin EFSI äh, üks, seal ma räägin äh, konkreetselt äh, VKE-dest, mitte taristutest. meil on viis koma viis miljardit eurot, kaks koma viis miljardit on Euroopa Investeerimispangast, EFSI kaks, nagu te teate, seda on nüüd suurendatud ja VKE-de tuleb äh, viis miljardit eurot juurde ja parasjagu me sellega seoses ol-, viime vajalikud äh, tegevused hetke lõpule, nii et meil on äh, väga suur võimenduse efekt siin kogu viissada miljardit eurot VKE-dele üle kogu Euroopa Liidu ja ma kohe näitan, kuidas me selleni ka jõuame. see on, need on kõik saavutused EFSI ühe raames, viis koma viis miljardit me oleme finantsvahendajate kaudu äh, ringlusse suunad viis koma, neli koma viis miljardit siis ja need vahendajad on äh, erapangad, äh, pensionifondid äh,, mikrorahastamisasutused, nii et kokku on äh, viie koma viiest miljardist nende kaudu äh, eraldatud neli koma viis miljardit äh, on olnud kolmsada viiskümmend viis tehingut. nii et meil on äh, viiekümnekordne võimendusefekt ja me oleme juba jõudnud siin üheksakümne miljardini niimoodi. me oleme ületanud oma võimendusplaani, see on sada üheksa protsenti. me plaanime toetada enam kui poolt miljonit VKE-d üle kogu Euroopa Liidu oleme seni äh, jõudnud äh, enam kui saja tuhande VKE-ni. tihtipeale oleme kuulnud kriitikat, et äh, riiklikud teatavad pangad ei osale ja piirkondlikud pangad ka ei osale aga tegelikult on nende pankade osakaal viiskümmend neli protsenti, nad mängivad väga olulist rolli EFSI rahade eraldamisel. ja lähen nüüd äh, tõukefondide juurde. Ähm, pilk äh, ajalukku kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist, kui ma vaatan äh, siin artiklit äh, kümme, siis äh, seal oli sätestatud äh, finantsvahenditega seotu. meil oli vaja komisjoni poolt panna paika suunised, kuidas see kõik praktikas toimib, kuidas me finantsvahenditel paneme paika korraliku õiguse aluse, nii et varasemalt on olnud väga palju suuniseid, väga palju dokumente, mis on öelnud meile, kuidas neid vahendeid kasutada, aga veelgi olulisem on see, et see oli meile hea pilootprojekt ja kui nüüd vaadata määrust kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, siis seal on äh, detailselt äh, välja toodud äh, sätted rahastamise kohta, eriti näiteks ka selle kohta, kuidas vastavalt artiklile kolmkümmend üheksa äh, tuleks äh, VKE-de rahastatust äh, kokku omavahel sobitada. meil on Jeremy algatus olnud selle kohta võib öelda, et äh, vahendeid on äh, kulutatud äh, üheksakümne kaheksa protsendi tasemel ja me oleme saavutanud võimendusefekti, mis on olnud kolmekordne, nii et äh, tõukefondide mõju on turgudel olnud kolmekordne. ja meil on olnud üle kahesaja neljakümne erainvestori kaasatud see on väga märkimisväärne tulemus pilootprojekti jaoks. siin on nüüd näha VKE-de e algatus, see on äh, spetsiifiline sätt määruses ja see võimaldab äh, liikmesriikidel anda meile mandaadi, et tõukefondide kaudu oleks võimalik äh, anda garantiisid pankadele. praegu meil on kuus mandaati, väga suured äh, määrad, näiteks äh, Hispaania kaheksasada miljonit eurot äh, struktuurifondidest ja nad tahavad seda raha hulka suurendada saja kuuekümne miljoniga. Nad soovivad, et meil oleks kuus miljardit eurot VKE-dele laenamiseks, nii et me oleme saanud raha erinevatest piirkondadest, me oleme need kõik kokku kleepinud et meil äh, oleksid uued äh, VKE-dele laenamise võimalused. ja nüüd näide Bulgaaria kohta. sada kaks miljonit äh, tõukefondidest ja praktiliselt kõik Bulgaaria pangad on olnud kaasatud ja me plaanime mobiliseerida kuussada miljonit eurot Bulgaaria VKE-dele, Bulgaaria, Rumeenia äh, Hispaania, aga ka Itaalia ja Soome on olnud kaasatud, samuti Malta ja nemad on saanud äh, kasu sellest väga tugevast vahendist VKE-dele. tihtipeale öeldakse kriitiliselt, et need äh, garantiid äh, aitavad pankasid, aga tegelikult ka lõppkasusaaja on VKE, mitte pank ja kuidas me tagame, et see nii on? pangad peavad äh, vähendama oma kollatera-, kollateraalnõudmisi VKE-dele äh, tugeval määral ja nad äh, peavad pakkuma vastavat pikaajalist laenuteenust VKE-dele. ja järgmisel paberil on näha midagi, mis on teile ilmselt üsna huvitav siin on näha mandaadid, mis me oleme saanud liikmesriikidelt, Rootsi, Eesti, Tšehhi Vabariik, erinevad äh, Prantsusmaa piirkonnad, aga ka Rumeenia ja Kreeka. me oleme need vahendid äh, kombineerinud edukalt EFSI vahenditega ja kui nüüd vaadata paremale poole nurka, seal on Kreeka, siis meil oli hiljuti projekte Kreekalt, me saime kakssada miljonit eurot tõuke äh, fondidest, me investeerisime need riskifondidesse, järgisime hoolsuskohustust, meil olid mitmesugused tehingud ja Euroopa Investeerimispank toetab osasid neid äh, välja valitud äh, fonde, pakkudes omapoolset rahastamisgarantid kombineerituna EFSI garantiidega ja see on väga oluline, sellepärast et äh, kui me tegeleme äh, niimoodi rahade kogumisega, siis äh, eelkõige Kreeka jaoks on selline lähenemine oluline, kus tõukefondi äh, rahad äh, pannakse kokku EFSiga ja me oleme saanud äh, niimoodi stimuleerida väga palju erainvesteeringuid Kreeka turul, nii et see kombinatsioon mitte ainult ei aita meil mahtu tõsta, vaid see aitab mobiliseerida erainvesteeringuid sama võib öelda ühtekuuluvusmeetmete kohta. me oleme näinud positiivseid tulemusi seoses VKE-dega, oleme laienenud teistesse valdkondadesse, nagu näiteks põllumajandus. volinik äh, Hogan ütles selgelt kaks aastat tagasi, et äh, ma tahaksin, äh, et põllumajandustootjad saaksid äh, laene võtta, ma soovin nende võimalusi selles valdkonnas laiendada. nii et äh, me oleme nüüd äh, koos TG Agriga selles valdkonnas alustanud uusi tegevusi, meil on siin olnud kolm tehingut, tahaksin esile tõsta Itaaliat, TG Agri jaoks on tegemist piirkondliku äh, lähenemisega, mitte riikliku lähenemisega ja me oleme nüüd Itaalia piirkonnad üritanud kokku tuua ühte skeemi, kus äh, lisatakse juurde ka EFSI rahad, tagamaks, et äh, need rahad tõesti saavutavad sellise võimendusefekti, nagu me soovime. teisisõnu, selle asemel, et üks äh, regioon äh, ainult äh, kasutaks vahendeid oma regioonis, kus võimendusefekt oleks väga raske saavutatav, oleme me piirkonnad kokku liitnud, samas austades, et lõpuks lõppkasusaajad peavad olema piirkonnad, oleme me nüüd koos EFSiga äh, saavutanud äh, ka suurema paindlikkuse ja tulemuseks on olnud äh, neljakordne võimendus ja meiepoolne lähenemine on pankade jaoks ka piisavalt äh, apetiitne, et selle kõigega liituda. edasi Omnibus, sellest on väga palju räägitud, põllumajandusvaldkonnas on olukord paranenud. ma usun, et Omnibus äh, see tähendab palju head ähm, kavatsust, see toonitab ähm, finantsvahendite kasutus, nagu näiteks ka VKE-de algatus, me oleme väga tänulikud parlamendile, nõukogule ja komisjonile, et nad äh, selle heaks kiitsid ja seda on parandanud, tegemist on väga tugeva vahendiga VKE-de laenam-, VKE-dele laenamise toetamiseks nüüd ähm, me oleme võimelised varsti jagama teiega ka kogemusi, mida me oleme saavutanud viimase aasta jooksul, mis on olnud väga kasulikud. jällegi äh, tõukefondide vahendid kombineerituna EFSiga meie pilootprojektid näitavad, et äh, sellest on väga palju kasu, me suurendame äh, sellega võimendust ja vähendame tõukefondide vajaduse osakaalu. põllumajanduses on äh, väga oluline rakendada erinevaid äh, finantsvahendeid, samuti tuleb seal tähelepanu pöörata energiatõhususe meetmetele ja mitmetele uudele äh, teemadele. ma ei hakka selle slaidiga teid pikalt piinama, aga seal on näha väga olulised arvud see näitab, kuivõrd oluline on kombineerimine. vasakpoolne tulp, see sinine osa, näitab äh, uut laenude mahtu VKE-dele tõukefondide kaudu ja kui see kombineerida EFSiga, siis äh, mõju on märkimisväärselt suurem. see tähendab seda, et äh, eelarveliste piirangute ajal on oluline kombineerida niimoodi rahasid, see on hea retsept äh, eelarveolukorra parandamiseks. tõepoolest, äh, selline kombineerimine on äh, heaks alternatiiviks, liikmesriigid peaksid seda ära kasutama, see mitte ei too endaga kaasa võimendust, vaid saab ka kasutada seda haldustoetust, mida EFSI äh, pakub ja EFSI äh, on ka kooskõlas äh, riigiabi reeglitega. kui nüüd vaadata tulevikku, siis MFF pärast aastat kaks tuhat kakskümmend niisiis äh, mitte ainult Brexiti arutelude tõttu, vaid ka eelarveliste piirangute tõttu tuleb öelda, et äh, järgmine eelarve saab olema erinev senistest ja seetõttu suureneb vajadus äh, rahastamisvahendite järele, sest ainult nende vahenditega on meil võimalik äh, mobiliseerida jätkusuutlikult erainvesteeringuid ja võimendada neid vahendeid ja kindlasti uus määrus selle kõigega ka arvestab ja ma tahaksin siin toonitada, et äh, finantsvahendeid ei tohiks äh, kunagi vaadelda konkurentsis teiste vahenditega, finantsvahendid äh, peaksid olema rakendatavad arvestades konkreetset rahastamisvajadust, neid äh, tuleb vaadata spetsiifiliselt, äh, vaadata, mis on nende prioriteedid ja nende põhimõtetega kindlasti ka uues määruses arvestatakse. aga selleks, et seda kõike ähm, teha ja ma ei hakka nüüd pikalt rääkima sellest, mida mina sooviksin näha pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, aga põhimõtteliselt kõik on äh, seotud lihtsustamisega äh, see tähendab seda, et me anname liikmesriikidele paindlikkuse ja kiiruse nende vahendite ja nende toodete rakendamiseks. meil peaks olema ühtne nii-öelda käitumisjuhis ja varasemal äh, programmiperioodil oli meil äh, põhimõtteliselt sada erinevat auditit ja ükski audiitor ei saanud tugineda teiste poolt tehtud tööle, nii et meil on vaja panna paika ühtsed reeglid selleks, et olla paindlikum, kiirem ja tõhusam. suur tänu tähelepanu eest! Thank you, thank you very much! suur tänu selle huvitava sõnavõtu eest, kolleegid! nüüd on teil võimalus esitada küsimusi, kommentaare ja härra Mosekuur. tänan, proua esinaine, mul on küsimus. kõige äärempoolsemad äh, piirkonnad on lahutamatu osa Euroopa Liidust ja igasugused poliitikad omavad automaatselt mõju ka nendele majandustele, mis on väga haprad, nagu te teate, ja millel on suuri raskusi. minu küsimus on järgmine sageli VKÖ-d, VKE-d ütlevad, et nad ei pääse ligi nendele fondidele. Eh, see puudutab kõige äärepoolsemaid regioone. kas te saaksite seda kommenteerida, kui palju on neid ettevõtteid, kellega puutute kokku, millised on nende raskused, kas eh, äärepoolsemate piirkondade ettevõtted, eriti VKE-d, kasutavad ära kogu selle osa, mis neile peaks kuuluma. suur tänu, proua D'Amato. E jah, aitäh. investeerimisfondi ülesandeks on ju toetada VKE-sid need finantsvahendid, mida neile eraldatakse, siis saab kaasata ka partnereid ja finantsinstituute ja piirkondlikke partnereid. seega on tegemist olulise finantsvahendiga. me peame arvestama VKE-del lasuvat halduskoormust, seda, mida nad peavad vastavalt halduseeskirjadele tegema ja täitma. me peame vaatama, Eh, milliste raskustega nad puutuvad kokku andmete, arvandmete tõlgendamisel. ja kõige olulisem on aga see, kuidas lõpptarbija saab neid finantsvahenditest kasu. me leiame, eh, et on oluline eh, liikuda crowdfundingu suunas kuidas teie näete seda varianti crowdfundingu tuleviku suhtes. see, mida ma nägin teie lüümikutel, siis te rääkisite nende kohta nii mõndagi huvitavat, kuid me tahaksime saada täiendavaid eh, andmeid, kuidas tõepoolest need eh, finantsinstrumendid jõuavad kõige äärepoolsemate piirkondadeni ja Euroopa Liidu kodanikeni. Grazie Presidente ehm,. Eh, sì, anch'io, io... io... Mm, so... aitäh, proua juhataja. ka mina leian, et see on väga huvitav paku, mida te meile rääkisite, sest te tead, me kõik ju teame, seda, kuidas finantsinstrumendid on pärast EFSi jõustumist edasi arenenud. eriti on edenenud koostöö siseriiklike investeerimispankadega Äh, kui me räägime äh, sellest, siis on oluline ka tulevikus Euroopa Investeerimispanga EFSI äh, ja VKE-de koostöö vajalikkusest. aga milline rolli täidavad tegelikult siseriiklikud pangad? kas meil on pakkuda neile investeerimise suhtes Eh, mingeid eh, variante, et nad teeksid seda senisest meelsamini. näiteks Itaalias Piemonti eh, piirkonnas oli meil tegemist väga halva hinnanguga finantsinstrumentide arvel või kaudu eraldatud vahendi ärakasutamise osas asi eh, ei kulges tegelikult meil üsna üle kivide ja kändude. ja sellega kaasnesid isegi kahjud, aga nii need asjad, asjad osaliselt vahel kulgevad. kas kogu seda asja ei saaks nad natuke lihtsustada, minu meelest oleks see olemusliku tähtsusega see on minu arvates eriti oluline piirkondlike omavalitsuste jaoks selleks et finants vahendite haldamine oleks senisest lihtsam, ülevaatlikum ja läbipaistvam. finantsinstrumendid on ju väga olulised, nad võivad äh, saavutada või tagada tõepoolest senisest efektiivsema tulemused ja need on kasulikud ka neile, kes sellest kõigest kasu saavad äh, on võimalik äh, mujal ressurssi kokku hoida selleks, et kasutada neid otstarbekamalt ja seal, kus see on oluliselt olulisem. palun, kas te võiksite nimetada, mida võiksid pangad senisest paremini teha? härra Roppe, tänan, proua esinaine. kuulasin suure huviga seda sõnavõttu, see kõik, kogu see teave on väga huvitav ja ka vajalik. nagu kolleegidki rõhutasid on äh, meil vaja süsteemi selleks, et äh, jälgida seda planeerimisskeemi. meid ei tohi asetada sündinud fakti ette. meid huvitab ka, ehk siis meid huvitab planeerimisetapp. on äh, mitmeid liikmesriike ja regioone, kes osalevad teatud etappides kas need regioonid või liikmesriigid on omal algatusel soovinud osaleda või juhtis kelle, keegi tähelepanu nendele regioonidele? miks mõned regioonid ja liikmesriigid osalevad ja teised mitte? kas on puudu teabest, suutlikkusest või millestki muust? nüüd äh, VKE-de programm. kuidas see aitab kaasa majandusele ja toetab terveid regioone. ühtekuuluvusest rääkides peame seda tugevdama, aga siiski, kas ei võiks ka halvendada teatud liikmesriikide olukorda? nagu me teame, ettevõtetel on kalduvus asuda suurtesse linnadesse või ligitõmbavatesse piirkondadesse. kas ei võiks nüüd tekkida olukord, kus luuakse lisaväärtust, tõmbekeskusi, kuid probleemid siiski muutuvad tõsisemaks mõnedes liikmesriikides pealinnades, äh, suurlinnades äh, toimub peamine tegevus, kas ei saaks kuidagi toetada vähem arenenud piirkondi? näiteks äh, mahajäänumate piirkondade ettevõtteid võiks ehk kuidagi soodustada. me teame ju, et on piirkondi, kus toimub ajude äravool me võiksime näidata oma ettevõtetele ja kodanikele, et Euroopa ei ole, Euroopa ei ole unustanud mahajäänumaid piirkondi. suur tänu. Need olid siis äh, küsimused Riigikomisjoni liikmetele. kas te nüüd sooviksite vastata, palun? suur tänu, proua esinaine suur tänu väga asjakohaste küsimuste eest, üritan vastata neile ükshaaval, alustades kõige äärepoolsematest piirkondadest. ma tegin siin lahti slaidi, kus on ära toodud üks projektidest, mida me rakendame. see on La Reunioni saar, see on siin vasakul nurgas. Reunioni saar on üks nendest piirkondadest, kus äh, meie analüüs näitab, et VKE-de võrgustik on piisavalt suur, kuid vajab siiski toetust või kus pangad vajavad pisut toetust selleks, et toetada VKE-sid õiges suunas. siin olid äh, ristuvad huvid, nii et enne mandaati, ilmne finantshuvide kaalumist, siis peavad liikmesriigid ja regioonid olema kindlad selles, et lünk, mida me üritame täita, et me oleme selle selgelt piiritlenud, milles see lünk seisneb ja kuidas me saame selle täita. Reunion on väike saar ja on üsna selge, et pangad üsna vastumeelselt toetasid eh, isegi neid ettevõtteid, kellel oli ekspordi ajalugu, et nad olid piisavalt eh, likviidsust nõus sinna suunama nüüd oli, meil oli vaja garantiiinstrumente selleks, et toetada pisut neid pankasid ja see ongi õige vastus meie arvates. ma arvan, et arvud näitavad teile siinkohal, mida me üritasime teha. struktuurifondid koos kolmkümmend, kolmekümne miljoni, kahekümne miljoni riikliku toetuse kokku siis viiskümmend miljonit nii et meie võtsime sihiks Reunioni saarel garantii koos likviidsusega, ehk siis me ei taga, anna mitte ainult riskitoetust ja garantiid, vaid anname ka vahendeid selleks, et tagada pikaajaline laenamine kohalikele VKE-dele. see tuli välja meie turuanalüüsist, et just seda on vaja seda ei ole näiteks vaja emamaal Prantsusmaal, nii et see on tõesti vastavalt konkreetsele olukorrale ning võimenduse maksumusele, sest Reunioni saar ütles, et olgu, me oleme nõus, aga me ei saa nelja-viiekordset võimendust. pigem sageli on tegemist vahendite ümbersuunamisega, jah, standardiseerimine on tähtis, kuid siiski äh, tähtis on selgelt määratleda, kus on lünk ja siis vastavalt ka äh, haldusametiga äh,. mis puudutab La Reunioni, siis loodetavasti kaheteist kuu pärast saame teile aru anda, kui paljusid äh, VKE-sid me oleme aidanud, kui paljusid töökohti me oleme taganud ja äh, tulu on siin väga sisuline, sest äh, rahastamise kulud kulud on sellised, et me tahaks näha, et see nullkulu äh, läheks kohe edasi VKE laenudesse, nii et struktuurifondide osalus äh, annab selle, et VKE-d praktiliselt ei maksa mitte midagi. see on nii-öelda pehme laen, ainult panga enda osa on see, äh, millel, mida tuleb hinnata nii likviidsuse kui riski suhtes nii et see on väga positiivne näide äh, selle kohta, kuidas Euroopa äh, üldisemalt äh, toimib, mitte ainult emamaal. teine küsimus Itaalia liikmele vastuseks. ka jah, finantsinstrumentidel on rohkem sisu kui ainult laenude andmine VKE-dele. meie jaoks oluline eesmärk Euroopas on toetada kapitaliturgude liitu, vähendada killustatust Euroopas. kui me laename ettevõttele, anname laenu Saksamaal laenu, see on kaheksa protsenti intress, Saksamaal on see ennekuulmatu. killustatus saame ületada siis, kui me toetame finantsturgude arengut üldisemalt ja seepärast me kehtes, ei keskendu mitte ainult olemasolevatele pankadele, vaid arendame ja parim näide, mis meil on struktuurifondidega, on Bulgaarias. seitse aastat tagasi anti meile kolmsada miljonit Bulgaaria selleks, et toetada ristikapitalisüsteemi ja kui me täna vaatame, mis toimub Bulgaarias, eriti Sofias, see on üks Euroopa riskikapitalikeskustest ja seda tänu sellele, et meile anti struktuurifondid. nii et tähtis ei ole minu jaoks toetada mitte ainult institutsioone, vaid ka eden-, arendada uusi alasid välja. ja näiteks crowdfunding on hea näide. Crowdfunding on asi, mida me toetame järjest rohkem, äh, probleem sellega välja arvatud Ühendkuningriigis ja mõnes teises riigis, on, et puudub tugev õiguslik alus. aga see killustatuse teema jällegi, me tahame koolitada ka reguleerijaid, õigusloojaid, selleks, et raamistik oleks sidusam uute finantsinstrumentide jaoks kogu Euroopas, selleks, et meil oleks standardtooted ja selleks, et me saaksime toetada turge üldisemalt jah, me toetame tõusvaid finantsinstrumente, nagu näiteks äh, loan funds, crowdfunding, platvormid. me olime pioneerid ka mikrofinantseerimises läbi Prantsusmaa näiteks. oleme näinud parimaid tavasid, oleme seda nüüd ka teistes liikmesriikides hakanud tegema, näiteks Kreeka või ka Saksamaa. Neil ei ole endiselt mikrofinantseerimisseadust, mis oleks, mis hästi toimiks nii et kogu Euroopas on vaja teha jõupingutusi. aga jällegi struktuurifondid, arvetades äh, suurt äh, riskitoetust, äh, saavad aidata tulg, turge stimuleerida. EFSI andmete osas, jah, need on avalikud vahendid, mul, ma jagaksin hea meelega teiega rohkem veel meie andmeid mitte ainult, kui palju VKE-d on saanud abi, mis riikides, aga meil on ka loomulikult rohkem üksikasjalikumaid andmeid, mida saame teile ka edastada. arvatavasti praegune koosolek ei ole koht selle jaoks. nüüd riigid, kes millisel ajahetkel tegutseb, uus ähm, regulatiivne raamistik on väga selge, õppisime eelmisest programmiperioodist, liikmesriigid peavad läbi viima ex-ante analüüsi ja ma arvan, et see on hea tava, mõistmaks, kus on puudujäägid, kus on äh, turupuudused erinevates sektorites ja seda peab toetama turunõrkuste uurimus. Junckeri kava ei puuduta mitte ainult EFSit, see on ka nõuandekeskus ja ma tean, et EU, e-, meie kolleegid äh, Äh, ütlevad meile, et me peame aitama liikmesriike ex-ante analüüsis ja see osana, see on osa Junckeri plaanist ja peame ka tegema siis pärast analüüsi soovitusi, äh, mida siis äh, NPB pangad rakendaksid, aga kriitilisus on samuti tähtis, paraku oleme näinud eelmiste perioodide ajal, et mida lähemale tuleb tähtaeg, antud juhul kaks tuhat kakskümmend pluss kaks pluss kolm, ja kui raha ei ole ära kulutatud, siis äh, sellised institutsioonid nagu meie satuvad olukorda, kus potentsiaalselt palutakse meil viimase hetke jõupingutusi teha. täna ei ole liiga hilja, kuid ma arvan, et liikmesriigid ja regioonid peaksid nüüd kasutama olemasolevat aega ära ja turu puudujääkide uuringud läbi viia, kui need ei ole veel tehtud nii et on oluline olla varakult valmis. meie oleme valmis toetama igasuguseid regioone igas liikmesriigis, kes on valmis seda oskusteavet äh, omandama ja kes tahaks meiega koostööd teha. nüüd maapiirkonnad, linnapiirkonnad, see oleneb instrumendist näiteks me kasutame pankadega garantiide instrumente väga selgelt selleks, et toetada ettevõtteid väljaspool linnapiirkondi. see on keerulisem ka omakapitali instrumentide puhul, näiteks riskikapitalifondide puhul ots-, pigem püüeldakse innovatsiooni poole linnapiirkondadest, aga rääkides mikrofinantseerimisest, rääkides tagatistest, pangalaenudest, siis meie toetame kontakte pankadega väga selgelt vastavalt sellele, kuhu raha peab minema. näiteks VKD algatus Hispaanias, Estremaduras, üks kõige vaesemaid piirkondi Hispaanias, äh, kus oleme tegutsenud ja oma lepingutes oleme väga selgelt välja öelnud ja pangad peavad sellest ka kinni, et, et iga euro Estremadura piirkonnas äh, peab kaasama neli eurot laenu vähemalt ja pangad on sellest kinni pidanud, sest vastasel korral muutub see neile väga kalliks läbi lepingute ja, ja, ja, ja trahvimäärade, mis on nendega kaasnevad. aga samuti VKE-de tegevus Hispaanias, regioonid on nõustunud, et riske võib jagada. ehk siis ühe euro kohta äh, neli kui isegi kuus äh, eurot laenurahana, aga rääkides kaotutest, kaotustest, need võib, võivad regioonid omavahel ära jagada. ja VKE algatus seda ka võimaldab, see on üks positiivsetest külgedest, kui äh, regioonid äh, liimitakse kokku finantsinstrumentide poolt saadud toe osas. nüüd EFSI ja platvormide kasutus ja ma vist mainisin seda ühel slaidil EFSI on tõepoolest instrument, mis tugineb vägagi platvormidel, platvormide mõistel. meie EIF, meie ülesanne Junckeri plaanis oli välja töötada niinimetatud NPI omakapitaliplatvormid. see oli siin slaidil lühidalt, arve ma ei pannud, sellepärast kahjuks, mõte on siis, et meil on platvorm, kus on kolmkümmend viis riiklikku ja regionaalset panka. sellel platvormil me kohtume regulaarselt, jagame parimaid tavasid äh, kõige kohta, olgu siis tegemist finantsinstrumentiga, aruandlusega, järelevalvega, äh, vastuskriteeriumitega, mis iganes ja juhtimisega. ja selliselt pea, on eesmärgiks toode, äh, kus me võtame ühendust NPI-dega, National Promotional Institutions, kui me ütleme neile, et meil on EFSI ressursid äh, vastavuses Junckeri plaaniga. poolteist aastat, äh, kaks aastat tagasi hakkasime seda välja töötama, see on niisiis investeerimiskava koos NPI-dega see on nii-öelda arukas raha. see aitab äh, NPB pankadel ähm, tõsta oskusteavet, finantseerimis, finantseerimist, äh, otsuste langetamist ja nii edasi, nii et see on rohkem kui raha. see on arukas raha, ütleksin ma. nii et platvormi mõte ei ole mitte ainult Junckeri plaani paberites kirjas, see on ka reaalsus ja ede-, ja kavatseme seda laiendada veel ka tagatiste valdkonnale. see tähendab seda, et tuginedes sellele heale näitele, äh, töötame välja veel uusi platvorme koos NPI-dega Euroopas. Te äh, mainisite Piemontet ja Põhja-Itaalia üldisemalt Äh, on ühendatud ühes teises projektis, kus äh, on kasutatud ära endised äh, struktuurifondide vahendid kapitaliplatvormides, seal on neid päris mitu tükki Põhja-Itaalias, sellises regioonis nagu Piemonte ei pääseks me ligi põhimõtteliselt äh, ük-, üksi fondidele ja kui me nüüd ühendame need kuus Itaalia regiooni, siis me saame piisavalt raha kokku, tekib kriitiline mass selleks, et ligipää-, meelitada investeeringuid nendesse Itaalia regioonidesse. see on äh, projekt, millest ma isiklikult tahaksin väga teie, teile pikemalt rääkida, see näitab väga hästi, kuidas struktuurifondid ja finantsinstrumendid leiavad kasutamist samal eesmärgil, aga veelgi, veelgi arukamalt kui esimeses voorus, nii et see on elav näide sellest, kui tõhusad finantsinstrumendid võivad olla. nüüd hind, kulude küsimus, tasude küsimus, jah, meie üle teostatakse järelevalvet, on öeldud, et meie toot on liiga kallid ja nii edasi. eelmise programmiperioodi ajal, Jeremy ajal arvutasime üksikasjalikult äh, välja, kui suured olid halduskulud, äh, mille eest me pesime siis tasu küsima, selle ja nagu öeldud, meil oli kaheleheküljeline äh, regulatsioon, ma arvan, et õiguslikult muudab see üsna ebakindlaks finantsinstrumentide rakendamise osas, nii et meil on vaja õiguskindlust ma ei ütleks, et komisjoni suunised annavad selle, aga vähemasti see on alus nüüd, mille alusel midagi tõlgendada. nii et me töötasime, et see oli päris kallis, see oli kohmakas, äh, päris raske oli õppida, aga aga me võtsime null koma üheksa, kui ma ei eksi, üheksakümmend neli protsenti tasu see tähend-, see on alla ühe protsendi äh, nende fondide osas. ma võin äh, täpsemalt ka otsida äh, vastavalt ülesannetele. see ei ole mitte ainult turuanalüüs, mitte ainult investeerimisstrateegia, vahendajate väljavaatamine, vahendite kogumine ja investeeringute valikukõlbulikkus vastavalt strateegiale. see on see äh, tasu, mida oleme võtnud eelmise programmi perioodi ajal struktuurifondide osas ja sõltuvalt instrumendist ja finantsvahendajast, siis tasud kas on või ei ole, näiteks garantiide osas me ei maksa üldse pankadele tasusid. see on teenus, mis on nii-öelda tasuta pankadel äh, on see üsna tülikas protseduur, äh, aruandlus liikmesriikidele ja siis liikmesriigid annavad aru jälle komisjonile, see on väga üksikasjalik aruandlus, mis on isegi veel põhjalikum kui see, mis tavaliselt on IT-süsteemides ette nähtud, nii et koostöös meiega tuleb luua uued aruandlusväljad, nii et see on päris suur jõupingutus, aga lisaks ja meie, aga meie ei, ei äh, võta neilt mingisugust juhtimistasu, kuid riskikapitalisektoris on asi erinev, kus tõesti turg on tasupõhine ja tasu ei, ei võeta mitte selle eest, et fondihaldur ostaks järgmise Ferrari endale, ei. me jälgime väga täpselt, mis nende fondide kulud on, õiguslikud äh, ja muud kulud. ehk see on ta väga täpselt välja arvutatud sõltuvalt äh, nende fondide suurusest kaks kuni kaks koma viis protsenti ähm, haldus, haldamise kuludest. aga kõike seda tuleks vaadata ka see, sellest vaatenurgast, et kui suur on äh, summa, mis on mängus, kui palju uut erakapitali need fondihaldurid tõesti suudavad ähm, koguda, nii et sellest vaatenurgast ma arvan, et äh, see äh, mõju on nii suur, et see on igati õigustatud, isegi kui tegemist on avaliku äh, avalikust eelarvest tulnud rahaga. I hope, did I? ma loodan, loodan, et olen vastanud kõikidele küsimustele. ma loodan, et ma olen vastanud jah, nii tõepoolest tegite, olid väga üksikasjalikud vastused, suur tänu, suur tänu sõnavõtu eest. see oli äärmiselt huvitav ja ka üksikasjalik. ja isiklikult tänan teid heade näidete eest, mida tõite Bulgaariast. Teil on õigus. me oleme tõesti tõsiseid muutusi näinud Bulgaarias tänu teie toetusele ja finantsinstrumentide kasutamisele ja instrumentide kombineerimisele. nii et tõepoolest suur aitäh! head kolleegid, sellega on meie päevakorda ammendatud järgmine punkt on koordinaatorite koosolek. see algab kell üksteist nelikümmend viis. nii et äh, ma ootan siis siia koordinaatoreid selleks ajaks, üksteist nelikümmend viis, nii et istung tänaseks hommikuks on lõppenud